võlgade maksmine, mõngade maksmine ohustab tarbijat, see on oluline, kui, kus, kui sul näiteks ei teata sellest, kus võlgnik asub või millised on tema varad. kui võlgnikul on varad Euroopa Liidus ning on võimalik need kindlaks teha üle-euroopalise menetlusega, seetõttu on, võiks olla õiguskaitse käsiraamat ja praktika ning tõstata, tõstatada seda, kuidas, et peaks olema suurem juurdepääs rahvastikuregistrile. samuti tõstati küsimus, kas õiguskaitseorganitel peaks olema parem juurdepääs äh, sotsiaalregistrile ning maksuregistrile. ettepanek tegi edasi ettepaneku, et äh, koostöö võiks paraneda õiguskaitseorganitega ning Euroopa varad deklaratsioon peaks kohustama võlgnikke eh, siis teada andma kõikidest varadest Euroopa Liidus. minu eh, raport on hääletatud komisjonis ning seal on seda, et võõl-, võlausaldaja saaks kasu, kui protseduurid oleksid paindlikumad, nad oleksid ühtsed kogu Euroopa Liidus ning kus informatsioon varade kohta oleks avaldatud või avalikum sellised meetmed võiksid äh, olla siis kas maksekäskude äh, vormis raport äh, ütleb ka seda, et vaadata või peaks läbi viima uuringuid, kuidas, kuidas praegune süsteem toimib, kuidas toimub see tavaõiguse raames või teiste õigust järgivate riikide raames, samuti tõstetakse üles küsimus, et erin-, et võib-olla mingitel valdkondadel, mis eh, liikmesriikides hästi toimivad, eh, nendest oleks kasu ka teistel liikmesriikidel, nendes, selles valguses ning komisjoni saadud eh, või kompromissidega paljudes lisandustes, mis ta on mulle andnud, on see, et meie ettepanek oleks läbipaistvam, et oleks seda kergem kasutada võlausaldajad ning seetõttu me tahame kindlustada, et õiguskaitse ning praktika juhendid kaasajastatakse ning et informatsiooni antaks lihtsas formaadis, see oleks loetavas keeles kirjutataks, kirjutatud. samuti on oluline see, et algatus oleks äh, lisaks mitte ei, eh, ei asendaks riik, siseriiklike kohtute tööd. pidades seda silmas, selle seaduse rakendamine peaks eh, olema proaktiivne, seepärast, et see raport aitab väikeettevõtteid eh, ületada suuri takistusi, sellepärast et nendel ei ole äh, neid ressursse, mis on suurtel ettevõtetel, et võlg, võlgnikke kätte saada, väiksed ettevõtte eh, mõjutavad eh, inimesed, kes eh, hoiavad maksmisest kõrvale. see on tõesti oht ka ühtsele turule, on eluliselt oluline, et kaitsta väikeettevõtteid sellel raskel olukorras, sellepärast et väikeettevõtted on meie majanduse suur osa ning ma tahaksin tänada õigusasjade komisjoni ning nende suure töö, töö ja toetuse eest selle raporti kirjutamisel, samuti ma tahaksin tänada kolleege, kes on teinud väga konstruktiivseid ettepanekuid, mis on äh, oluline, on see, et see seadus rakenduks nii kiiresti kui võimalik ning palju head tööd, mida liikmesriigid praegu teevad, äh, ja kuidas nad reageerivad äh, turuolukorrale, on, on oluline. aitäh, härra volinik, sõna on teil. suur tänu mul on tõesti hea meel, et saaksin arutada ka seda küsimust, mis käsitleb siis teisest riigist võla kättesaamise küsimusi. mis meil siin löögi all on? nii komisjon kui parlament on ühel meelel selles mõttes, et piiriülene võlgade kättesaamine võib tekitada tõsiseid raskusi maksekäskude vabale liikumisele Euroopa Liidus ning tegelikult võib ka takistada õigusemõistmist. peale selle on see väga tähtis just väikeettevõtete ellujäämisele praeguses majanduskliimas. sellel taustal äh, äh, peeta- ja võttes arvesse ühenduse põhimõtteid, proportsionaalsuse ja lähimuspõhimõtte osas, äh, siis äh, me tahame lihtsustada loomulikult äh, kaubandusasjades vastu võetud kohtuotsuste vaba liikumist ja nii edasi, samas aga selgub, et palju lihtsam oleks kohtu otsuseid Euroopa Liidus piiriüleselt jõustada palju lihtsam, kui oleks rohkem võimalik saada teavet. me avaldasime märtsikuus kaks tuhat kaheksa vastava dokumendi ja tegime, korraldasime uuringu ja praegu on veebilehekülje kaudu võimalik meil kõike seda teavet kätte saada. on tarvis ühenduse tasandil meetmeid selleks, et võlglaste varade kohta infot paremaks muuta ning ühenda, uurida välja, missugusi meetmeid on võimalik praktikas rakendada. olen tänulik parlamendile selle toetuse eest. raport on suhteliselt skeptiline rohelise raamatu ideede osas, leites, et põhilised probleemid on just need tõrksad võlgnikud, kes ei maksa ära oma võlgu ja samuti ollakse raportis murest konfidentsiaalsuse andmekaitse küsimuste osas, mis puudutab inimeste finantsseisu kohta käivat infot. on tarvis kaitsta loomulikult isi-, kodanike isikuandmeid. kutsutakse üles äh, äh, selliste info, äh, info kogumi, info kogumisele, mis käsitleb siis teises riigis asuva võlglase vara. kinnitan teile, et see teema on äh, Äh, komisjonis äh, väga päevakajaline ning sellega Stockholmi programmi raames tegeleme ning kahe tuhande üheksanda aasta juunis jätkame seda teemat, kuid me ei ole praegu veel kavandanud konkreetseid äh, õiguslikke, õigusaktide ettepanekuid, mis tuleneksid sellest konsultatsioonidokumendist. kuid komisjon leiab, et need ettepanekud, mis siin on välja toodud, nimelt et koostada käsiraamat riikide täiteseaduste ja tava kohta, eh, parandada kättesaadavust registritele, koostööd teha eh, riiklike täitevasutuste vahel ning kehtestada Euroopa varadeklaratsioon, mis kohustus võlgnik avaldama vara, need kõik ettepanekud lähevad õiges suunas loomulikult see kõik vajab hoolikat kaalumist, mida komisjon kindlasti ka lubab teha, arvestades neid keerulisi äh, küsimusi, mis sellesse raportisse on hõlmatud. tänan. suur tänu. hääletus toimub homme keskpäeval. järgmine küsimus päevakorras on lühiettekanne proua McInnesi raportist petitsioonikomisjoni kahe tuhande kaheksanda aasta tegevusaruanne. palun, teil on suur tänu, president, kolleegid, juba loomu-